okay,. suur tänu, Vitold, et juhatasid eelmist punkti, nüüd jõuame kuuenda ja seitsmenda punkti juurde. meil on täpselt tund aega aega nende kahe teema aruteluks. tervitan ka teid Natalja Toisoo nimel, kes on meie julgeoleku ja kaitse allkomisjoni esinaine. aga nüüd käsitleme ühise välise julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruannet. eelnõu saadeti laiali paar nädalat tagasi, kui ma nüüd ei eksi. loodetavasti kõigil on olnud võimalus sellega tutvuda. ja vaatame ka seda strateegilist aruannet. erinevalt nõukogus vastu võetud raportile otsustasin ma nüüd seekord teadlikult mitte lähtuda geograafilistest alustest, sest ma leian, et ahveti aruanne peaks keskenduma strateegilistele teemadele, kolmele teemale peamiselt. esiteks, nagu te kõik teate, multilateraalsus on ohus ning seetõttu seetõttu on meil vaja tugevamat, ühendatud, tõhusamat Euroopat, me peame tegutsema geopoliitilise jõuna ning ehitama uusi liite sarnaselt mõtlevate riikidega selleks, et kaitsta reeglite pühi, põhist korda ja seda on soovinud paljud ka meie kolleegid, kui me käisime eelmisel esmaspäeval ja teisipäeval ÜRO-s. teiseks, selleks, et olla tugevam, olen ma veendunud, et Euroopa Parlamendi rolli tuleb tugevdada julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas. meil on erinevaid vahendeid, võrgustikke ning ma leian, et integreeritum lähenemine Euroopa Liidu välise julgeolekupoliitikas mis hõlmab ka parlamendi mõõdet, on tugevama Euroopa huvideks ja kolmandaks, et vastu astuda globaalsetele ohtudele, on väga oluline tugevdada julgeoleku- ja kaitsepoliitikat erinevate algatuste kaudu, kvalifitseeritud häält, häälte enamusega häältus, Euroopa Nõukogu koosseis selleks, et vastu astuda hübriidohtudele nagu märkasite, otsustasime ka, kuna tegemist on uue ametiajaga, korraldada sel kohtumine ühiselt koos Julgeoleku ja Kaitse allkomisjoniga ning Natalja Loiseau ja Arnaud Danjou saavad sõna pärast seda, kui antud teema on käsitletud. ja rõhutan veel kord, et me peaksime püüdma oma töös keskenduda põhisõnumitele ning vältida kordusi eelmise iga-aastase aruandega või käsitlema neid teemasid, mille eest vastutab ainult julgeoleku ja kaitse allkomisjon. no soovin käsitleda Ahvetis siin põhilisi prioriteete ja ootan juba struktureeritud konstruktiivset arutelu ja nüüd annan sõna kolleegidele, läheme siis fraktsioonide kaupa, kui sobib, siis kõigepealt saab sõna Rahvapartei nimel härra Pozescu, kui ma ei eksi. või härra Kaaler, kas te soovisite sõna? aitäh, härra Kaaler, et andsite mulle võimaluse. härra president ma näen, olen juba tutvunud selle raportiga, ma väga hindan, et meil on nüüd selge aruanne välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta, aga mul on mõningaid märkusi. võib-olla on nüüd õige hetk raportis ka hinnata seda, mis on antud julgeoleku ja kaitsepoliitika lisandväärtus, mida siis Euroopa Liit otsustab tulevikus välja töötada. ja teine aspekt, mida on vaja, mis on see seos kaitsevõime ja NATO kaitsevõime vahel, sellepärast et siin aruandes jääb juba mulje, et meid NATO väga ei huvita, aga ma eeldan, et me peame ikkagi rõhutama partnerlust NATO-ga, et see on võtmetähtsusega isegi Ameerika Ühendriikidega, kui lubate nii väljenduda, aga ma leian, et seda tuleks rõhutada meie aruandes selgemini samal ajal. me lähtume ikkagi ju ohtudest, kui me pädevusi arendame. kui meil on ainult nüüd Euroopa sõjavägi, siis meil on vaja, et sellel sõjaväel oleks pädevused lähtudes ohtudest. ma leian, et see on väga tähtis. ja lõpetuseks muudatusettepanekud saadan ka kirjalikult, aga ma leian, et see aruanne, mis on väga oluline Euroopa jaoks, sellest peavad aru saama ka gümnaasiumiõpilased. võib-olla see sõnastus või keelekasutus peaks olema nooruslikum või noortele arusaadavam. võib-olla meie sõnastus on praegu liiga konservatiivne ja parem oleks, et meil on dokumendid, mis on kõigile arusaadavad, aitäh. aitäh. meie keel on liiga konservatiivne, te ütlete? ma saan aru, et härra Pasesko ütles, et see meie keelekasutus on liiga konservatiivne. mina tahtsin öelda, et see on erakordne siin parlamendis ma ei kohtu paljude inimestega väljaspool parlamenti, kes meie, meile sarnast keelt kasutaks. härra president, kui lubate, sest äh, ma tõesti ausalt usun, et kõik peavad aru saama meie aruannetest isegi kui see meile kõigile väga ei meeldi. ma olen teiega sada protsenti nõus, aga alustuseks peaksid parlamendi kolleegid meist aru saama. ja siis lähme edasi inimest, teiste inimeste juurde. nagu viimane hääletus näitas, inimesed Ühendkuningriigis ei saa aru, mida me siin teeme. nii, kas te tahaksite nüüd aru saada, mida me siin täna hommikul teeme? sotsiaaldemokraadid sõna ei soovi, ERR ka mitte, aga nüüd palun härra Pütikhofer ja see konservatiivne keelekasutus. aitäh! ma üritan anda endast parima, kuigi ma esialgu plaanisin teid õnnitleda teie aruande eelnõu eest, mitte sellepärast, et seal kasutatakse sellist konservatiivset sõnastust, vaid et see näitab, kui progressiivne on see, et ei ole nii paljusõnaline. suur tänu selle eest. mul on kolm märkust. ma nõustun täiesti sellega, mida te selgitasite multilateralismi osas, aga samal ajal mulle meenub, et Euroopa komisjoni lahkuv president Jean-Claude Juncker tuletas meile kõigile meelde, et me peame olema suutelised ka tegelema globaalpoliitikaga ning see on ka üleskutse meile kõigile. ja kui meie oleme nüüd selle maailmapoliitika suutlikkuse õpipoisid, et Äh, me kohe oleme ka eksperdid ja me ei saa väita, et meie hakkame nüüd juhtima rahvusvahelist poliitikat. mul oleks hea meel, kui me oleksime lihtsalt head partnerid selles äh, multilateralismis ja maailmapoliitika kujundamise võimes. seega me peame ikkagi jääma realistlikuks. mul on alati olnud kahju kui ma kuulen, kuidas proua Mogherini räägib Euroopa Liidust kui supervõimust, kui me tahame, et meil oleks ka tegelik mõju, siis me peame olema realistlikud. teiseks, kuigi ma nõustun teie otsusega mitte läbi vaadata kogu seda geograafiliste piirkondade maastikku, on mul kahju, et te aruandes ei käsitle Euroopa Liidu ühenduvuse strateegiat. see ei ole regionaalne küsimus, siin on vaja üldist laiapõhjalist lähenemist, mille alusel loome selle sisu, kui me ikkagi räägime multilateralismi eelistest Euroopa Liidu välispoliitika kontekstis ja mina leian, et kuna väga positiivselt on reageeritud sellele Aasia partnerite poolt, eriti Jaapani peaminister Abe, kes tuli Brüsselisse, et allkirjastada selle rahvusvaheline kokkulepe, ei peaks me varjama oma positiivset panust, peaksime seda ikkagi välja tooma ja kolmandaks, Euroopa Liidu ühtekuuluvus välispoliitikas, mina leian, et me peame nõudma, et Euroopa kõneleks ühel häälel, ma arvan, et seda ei juhtu küll kunagi, aga ma oleksin ka juba rahul, kui enamik meist suudaks ühiselt tegutseda, selle asemel, et peetakse läbirääkimisi mahajääjatega iga kord, kes ei taha selle klubiga liituda ja takistavad meie kiiremat edasiliikumist, seega tuleks rohkem rõhutada seda, mida me teeme ühiselt. isegi kui see ei hõlma absoluutselt kõiki absoluutselt igal ajahetkel ja vaatame, kuidas me ka ühel häälel saaksime rääkida. suur tänu, härra Pütikofer, teile nende märkuste eest. järgnevalt idee nimel härra Jerome Rivier. suur aitäh. ilmselt ei üllatu, et me lugesin suure huviga seda iga-aastast raportit ÜVP, ÜVJT Äh, rakendamise kohta leian, et see sekkub äh, riikide suveräänsetesse otsustesse. meie äh, Euroopa Liidu ja meie kõrge esindaja käitumine on selle parimaks näiteks. Te räägite tihti Euroopa Liidu ainuisikulisest tegevusest rahvusvahelisel tasandil see tähendab siis sellist välispoliitikat, mis ühendaks institutsioone ja ka riikide välispoliitikat ühise välispoliitika väljatöötamisele. see tähendab siis seda, et liikide välispoliitika kaob ära, meie see fraktsioon seda ei toeta ning äh, otsuse langetusprotsessi üleviimine riigiülesele tasandile on meile täiesti vastumeelne, mis äh, puudutab julgeoleku küsimusi, siis äh, äh, see, mis puudutab koostööd NATO-ga, te arvate, et kvalifitseeritud häälteenamus võiks otsuse langetusprotsessi lihtsustada? selge on, päevselge, et idee fraktsioon seda mingil juhul toetada ei saa, et julgeoleku küsimusi arutatakse Euroopa Parlamendi tasandil tervitate Euroopa Liidu presidendi ettepanekut äh, üles ehitada Euroopa Komisjoni president äh, üles ehitada Euroopa kaitsesüsteem, see on tõeline ketserlus, äh, sest ka aluslepingutes ette nähtu on öeldud, et tegemist on liikmesriikide küsimustega, millesse eh, ei eh, sekku Euroopa institutsioonid. Merci, monsieur Rivière. suur tänu teile. nüüd Hille Vautmann Renew nimel. aitäh teile, esimees, head kolleegid palun lubage kõigepealt tänada McAllisteri eh, selle suurepärase raporti eest, mis on eh, ühtse välis- ja julgepoliitika rakendamine. ma arvan, et see arutelu on ajakohane, sellepärast et eh, enne uut komisjoni koosseisu alu-, töö alustamist saame me ehk hääletuse ära teha, enne kui uus komisjoni president alustab. ma arvan, et see on hea märk see raport rõhutab, kui oluline on tugevam ja rohkem äh, ühine Euroopa. Äh, ma arvan, et see on hea sõnum liikmesriikidele, liikmesriikidele selles osas, et kas nüüd või mitte kunagi, kui te tahate olla rohkem strateegiline ja rohkem oluline tänases maailmas. kui me aga seda ei tee, siis äh, on üleilmses võimuvahetuses Euroopa marginaalses rollis, mis toob kaasa tulemused ja järelmid, mis lähevad kaugemale välisasjade küsimustest minu arust on siin raportis veel üht-teist puudu, aga loodan, et äh, meie ja kolleegid saadame head ettepanekud äh, muudatusteks. tähtis on ka see, et äh, siin erinevad asjad olete ühendanud, mis Euroopa jaoks tähtsad on, välispoliitika ja kaitsepoliitika minu arust käivad käsikäes, nii et see on hea aspekt mis aga puudu on see, kuidas me tuleviku väljakutsetega tahame tu toime tulla. demograafilised muutused, terrorioht, hübriidohud äh,, ja ma arvan, et siin on mõned asjad veel puudugi, aga loomulikult Renew teeb oma töö ära ja saadame suurepärased muudatusettepanekud. loodetavasti teevad samad fraktsioonid, teised fraktsioonid sama asja. aitäh teile! aitäh, Hilde Vautmans! täiskogu hääletus äh, on et praegu planeeritud äh, kolmteist kuni kuusteist jaanuari nädalasse. loodetavasti on uus komisjon äh, siis juba oma tööd alustanud, vähemalt enne jaanuari keskpaika. ECR ja Jeffrey Van Orden, palun suur tänu teile, esimees. kõigepealt äh, ma tahaksin öelda omad äh, äh kiidusõnad äh, selle eest, et olete lühidalt teinud ja öelnud äh, Äh, konkreetselt ära, mis tähtis on, äh, selle asemel, et pikalt äh, rääkida üleilmsest olukorrast ja nii edasi ja nii edasi. seitseteist lõige on väga hea siin, kus te julgustate Euroopa Liitu prioritiseerima konfliktiennetust ja vahendust ja mina isegi lisaksin siia humanitaartoetuse ka see on tõepoolest koht, kus Euroopa Liit võiks omalt poolt lisandväärtust lisada Te ilmselt ei üllatu, et üheksateist, kakskümmend ja kakskümmend üks on need äh, lõiked, kus me räägime siin äh, välisjulgeolekupoliitikast äh, ka äh, Julgeolekunõukogust, räägite siin Euroopa Kaitseliidu mõtetest ja uutest äh, Euroopa tasandi kaitsealgatustest. Need ei ole uued mõtted ja teatud äh, selle koja osades on need väga olulised, aga see tähendab Euroopa poliitilise integratsiooni süvendamist, mis Atlandi-üleste liitlaste lõhet suurendab. meie peaksime selles osas keskenduma hoopis NATO-le Äh, rohkemat lisan siis, kui arutame äh, äh, härra Arnaud Danjon raportit, mis puudutab ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamist. suur tänu, Jeffrey, ütleb esimees. nüüd kuue nimel palun, ei ole sõnasoovijaid, siis me läheme edasi teise ringi juurde, kolm taotlust on veel sõnasoovijate osas. ja Sandra Kanniete esimesena, palun. aitäh teile, esimees. mina tahaksin tunnustada teid selle raporti eest ja mõned kommentaarid. mina toetan kõiki neid kolleege, kes on rõhutanud, kuivõrd oluline välis- ja julgeolekupoliitika on ning ka koostöö NATO-ga. ja veel üks asi, mis on sama tähtis kui realistlikud oleme me oma ambitsioonides ning ka oma hinnangutes, mis puudutab Euroopa Liidu ühtsust ja meie tõsist mõju äh, maailma asjadesse äh, ja välisasjades. kolm kommentaari minu poolt. ühtsema, strateegilisema ja rohkem integreeritud Euroopa Liidu üleskutse on siin väga strateegiliselt oluline eriti kui me räägime viimastest kuudest, mis on näidanud tegelikult, et aina raskem on ühtseid otsuseid vastu võtta, arvestades, kuidas on äh, jõujooned üleilmselt Euroopas muutunud, Macron laienemine, Venemaa, Hiina, USA kaubandussõjad ja nii edasi seetõttu on väga oluline see, et meie leiame viisi, kuidas me saame rääkida peaaegu ühel häälel vähemasti teine mureküsimus, mis just äh, Balti regiooni puudutab, on see, kuidas leia äh, väga loovat mehhanismi, mis võimaldaks Euroopa Liidu ja äh, Ühendkuningriigi head koostööd välis- ja julgeolekupoliitikas ning julgeoleku- ja kaitsepoliitikas. Ühendkuningriigil on selles küsimuses väga tugev positsioon ja seepärast me peame leidma ka äh, äh, väga olulise ähm, lahenduse, äh, kuidas meie otsustele veto, vetot ei pandaks. ja vi-, viimaseks räägin välistegevuse instrumendist, mis puudutab naabruskonda ja rahvusvahelist koostööd. meil peab olema väga hea kontroll ja tasakaal, sellepärast et meie naabruskond vajab korralikku finantsabi, aitäh! aitäh, proua Kaniete! neli sõnasoovijat on veel, äh, rohkem praegu ei võta, sellepärast et äh, äh, peame umbes poole paiku Natalile andma sõna üle. aga härra Majorino, palun sotsiaaldemokraatide nimel. tänan, juhataja. tahaksin rõhutada, et tegemist on väga olulise raportiga ning äh, on väga meeldiv lugeda tugevamast Euroopast, see on tõeline vajadus praegusel hetkel. kõigepealt äh, peab äh, olema võimalik tugevdada Euroopa tegevusvõimalusi ning erinevalt sellest, mida siin öeldi, Euroopa, kes räägib ühe häälega peab eh, kindlasti säilima, sest eh, välispoliitika, eh, julgeolekupoliitika, arengupoliitika ja immigratsioonipoliitika peavad olema ühise Euroopa tegevuse tulemus ja tagajärg ning seega arvan, et peame olema otsusekindlamad ja julgemad eelkõige selles osas, mis puudutab äh, Euroopa armeed, millega peab tegelema seoses vajadusega tugevdada eh, jõustruktuuride koordineeritud koostööd ning eh, peame seda eh, selgemalt ka välja ütlema ja esi, eesmärgina paika panema. oluline on rääkida ka vahendite küsimusest, peame suutma äh, hoiduda sellest, et äh, see eesmärk äh, tooks kaasa sõjaliste kulutuste suurenemise, sest peame konsolideerima olemasolevate ressursside paremat kasutamist. see peab olema meie ühine eesmärk, meie ühine kaitse-eesmärk. ning selles osas arvan, et äh, seda aspekti peaks väga tähelepanelikult ja väga ettevaatlikult käsitlema. eelkõige võttes arvesse seda, et äh, ressursid, äh, mis on seotud äh, koostöö ja arengu küsimustega, mm, millega võivad olla seotud sõjalised küsimused, Eh, eh, see võib tähendada seda, et eh, kulutusi võetakse teiste valdkondade arvelt. järgnevalt härra Kaaler, palun. suur tänu teile, esimees. ma tunnustan ka seda raporti struktuuri, mille olete valinud. ma arvan, et multilateraalsus tänases maailmas on asi, millele kinnas on heidetud. me peame kutsuma üles liikmesriike mõtlema selle peale, kuidas nad asju ajavad äh, ja mis neile läheb maksma see, kui neil pole ühtset häält, millega rääkida ja neil pole ühtseid tegevusi. nii et meie parlamendina peame jällegi kutsuma üles sellele, et koos saame me olla ühtsed partnerid äh, ja liidrirollid, aga sabassörkijad partnerid saame olla siis, kui me ei räägi ühisel häälel. seega tuleb rõhutada, et vajalik on olla ühes kuus tugevamad äh, selle asemel, et lihtsalt võtta vastu need järellainetused, äh, mis äh, tulevad sellest, et ei olla, ei olda mitte aktiivne osaline, vaid subjekt. parlamentaarse dimensiooni kohta õige, ma arvan, et parlamentaarse diplomaatia lisandväärtus on olemas, meie oleme mm, selles osas mitmeski küsimuses oma mm, kolleegidega koostöös tugevamad ja äh, räägime läbi siin ka teiste regioonide valitsustega ning oleme siin omalt poolt äh, ka näidanud, et me saame tegelikult äh, ummikusse jooksnud kol-, konflikte puhul pakkuda lahendusi, meil on tegelikult olemas kolleegid, kes on Lääne-Balkanil tegutsevad ja püüavad ummikseise teatud riikides vähendada. mis puudutab ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat, siis selleks, et äh, edasi minna selles koostöös, äh, peaksime me eda-, äh, jõudma selleni, et ülemkogul võetaks vastus, vastutus, aga ühehäälsuseni paraku seal ei jõutud ja me peaksime avalikuks tegema selle, kes täpselt hääletas vastu, et nii oleks võimalik näha ka, kelle kallal veel rohkem tööd teha ja teeksin muudatusettepaneku ka selles osas härra Aleksandrov, palun. aitäh teile, esimees. võtan sõna siin, et juhtida tähelepanu sellele, mida olen juba aastaid rääkinud. Euroopa Liidu laienemispoliitika peab olema seotud äh, uute liikmesriikide liitumisega NATO-ga. nii et oluline on see, et Euroopa Liit teeks NATO-ga äh, koostööd absoluutselt aktsepteerimatu on siin, et Lääne-Balkani riikide hulgas on nõndanimetatud mustad augud, näiteks Serbia. Serbia osas äh, oleks vajalik äh, sõjalise koostöö laiendamine ja tugevdamine pigem NATO-ga, praegu toimub see aga Venemaa Föderatsiooni suunal. Äh, nädal aega tagasi Serbia ja Venemaa viisid läbi ühised sõjaväe manöövrid, kasutades C400 raketite võimalusi mm, Serbias, Bulgaarias, Ungaris ja teistes riikides on need kasutusel. hiljuti Bulgaaria saatis välja Vene diplomaadi, kes äh, oli kontakteerunud nende luureteenistusega. Äh, mõned päevad tagasi anti andis äh, ühe kõrgema ordeni bulgaarlaseli, kes eh, töötab ava, toetab avalikult organisatsiooni, mis on Euroopa Liidu ja NATO vastane. ma arvan, et eh, meie raportis saame me rõhutada eh, Venemaa rolli, kes on NATO ja Euroopa Liidu üks peamisi vastaseid. me peame ka toetama neid Lääne-Balkani riike, kes Euroopa Liidu integratsiooni soovivad, et nad kõigepealt liituks NATO-ga. ja lõpetuseks palun härra Šefovski. Like to, uh, tahaksin, äh, esimees, äh, teid äh, tunnustada selle kasuliku raporti eest ja nendele, kes ütlevad, et meil peaks olema mõjukam Euroopa, aga samas vähem ühendatud Euroopa, et see ei ole võimalik sellist maailma, kus selline äh, struktuur toimiks, seda pole lihtsalt olemas. kui me tahame mõjukamat Euroopat, siis me peame tegutsema koos äh, kvalifitseeritud hääle, häälteenamuse küsimus, äh, nimetamine meeldib mulle see ja samuti Michaeli mõte selle kohta, et äh, nimetame ära need riigid, kes ühehäälsus ei, mm, käigus ei toeta meie mõtteid. aga oluline on see, et meil oleks ühtne poliitika ka siis, kui me jõuame ühehäälsuse põhimõttele. lepime midagi äh, kokku nõukogus ja liikmesriigid äh, võivad äh, kasutada küll sellele kokku lepitud poliitikajoont, aga siis teevad mingi lisatiilikese, kas suhetes Hiinaga või Ukrainaga või USA-ga. isegi kui oleme ühes positsioonis kokku leppinud, siis me tegelikult koos ei tegutse. ja seega oleksin isegi karmim tegelikult selles raportis ja ütleksin, et liikmesriigid äh, rikuvad aluslepinguid, sellepärast et me oleme Lissaboni lepingu alusel lubanud äh, tegutseda koos. mis tähendab, et äh, see koht, kus äh, liikmesriikide positsioonid, äh, nende eest äh, tuleb Äh, käituda, tuleb äh, vaielda ja tuleb kokku leppida, see koht on äh, ülemkogu, aga kui me lepime kokku, siis peab välisasjade kõrge esindaja meid välisasjades esindama ja tema, olles nutikas, kasutab rahvusriikide ministreid missioone läbi viimaks Euroopa Liidu poole pealt ning Euroopa Liidu öö, nõusolekuga Äh, vähemalt äh, Lady Ashtoni ajal niimoodi oli ja see asi töötas ja ma tahaksin, et tema järeltulija pöörduks selle poliitika juurde tagasi. aitäh! Äh, suur aitäh! aitäh teile kriitiliste märkuste eest ja teie tagasiside eest. ajakava on järgnev. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on reede kell üksteist hommikul ja muudatusettepanekut arutame kaheksateistkümnendal novembril variraportööride äh, arutelud äh, siis nädal aega hiljem ja äh, kui hästi läheb, siis kolmteist kuni kuusteist jaanuar Strasbourgi sessioonil arutame seda täiskogul. ja nüüd annaksin sõnajärje kolleegile edasi, võtame seitsmenda päevakorrapunkti. aitäh, juhataja jätame nüüd oma tööd. see puudutab ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamist kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruannet ning sõna saab Arnaud Danjean. aga enne seda tahaksin rääkida ajakavast. muudatusettepanekud raportile tuleb esitada enne kaheksandat novembrit kell kaksteist null null. ning äh, ahvetisse toimub hääletus neljandal detsembril ning erandlikult äh, me äh, võtsime aega ahvetis ka, et arutelu raporti teemal võiks toimuda jaanuaris kaks tuhat kakskümmend ja ma palun nüüd, et Arnaud Danjon esitaks oma raporti projekti. suur aitäh teile kõigepealt äh, paar ennetavat märkust, tegemist on iga-aastase aruandega, mis puudutab ühise julge- ja kaitsepoliitika rakendamist. see tähendab, et raamistik on piiratud. ma ütlen seda sellepärast, et näen selgelt äh, kiusatust teatud äh, kolleegide poolt, eelkõige julgeoleku ja kaitse küsimuses et nad sooviks tegeleda eh, kõigi eh, kriiside ja kõigi ja probleemidega maailmas. selle raporti eesmärk ei ole, see puudutab eh, olemasolevate instrumentide kasutamist, mis eksisteerivad Euroopa aluslepingutes. paljud leiavad, et raport on liialt tagasihoidlik oma eesmärkides ja ambitsioonides, kuid seda tööd peab tegema äh, meie komisjonis ma ei ole suurte arutelude vastu, kuid selles konkreetses raportis ma nendega ei tegele. kuid äh, ning äh, rääkides nüüd poliitika ellu rakendamisest, see peab olema piisavalt tagasihoidlik, kaitsepoliitika äh, on endiselt liikmesriikide pädevuses sellega tegeletakse valitsustevahelisel tasandil ning meie seda muuta ei saa. peame hindama olemasolevaid instrumente, mis toimivad Euroopa Liidu tasandil. Need on siis eelkõige missioonid ja operatsioonid, mida on praegusel hetkel käigus kuusteist tsiviil- ja sõjalisel tasandil ning igaüks äh, nende seast leiab kriitilist hindamist arvan, et oleme kõik nõus sellega, et äh, kõik need missioonid individuaal, individuaalsel tasandil toimuvad äärmiselt äh, professionaalselt, neid juhitakse nii tsiviil- kui sõjalisel tasandil ähm, tõeliste professionaalide poolt, äh, keda võib ainult tänada, kuid nende mõju on väga ebaühtlane ning on võimalik parandada olukorda, eelkõige tähendab see suuremat paindlikkust missioonide ja operatsioonide läbiviimisel, et äh, nende tõhusust suurendada, oleme seda konstanteerinud juba pikemat aega äh, ning äh, see on ka küsimus, mille osas peame teatud edusamme teha, rääkides Euroopa Liidu ähm, Äh, strateegilist arengut, äh, siis äh, see on endiselt vaidluste küsimus. tulen siin selle teksti juurde tagasi, sest tegemist on kontseptsiooniga, mis eksisteerib Euroopa aluslepingutes ning selle üle ka võib rahul olla. kogu see kontseptsioon ei ole loomulikult kõigile arusaadav, seda peab täpsustama ning äh, see on äh, kahekordse konstateeringu tulemus, esimene neist on äh, siis äh, see, kuidas meie strateegiline keskkond ähm, nõrgeneb, mis toob kaasa selle, et eurooplased peavad taas üle vaatama oma strateegilised äh, eesmärgid. me ei saa lihtsalt leppida sellega, et äh, nagu aastakümneid oleme teinud, et äh, mängime kaasa multilateraalset mängu. see on teine konstateering ning seega see häiritud keskkond Eh, mis puudutab eh, kriise, mis eurooplasi otseselt eh, puudutavad, siis need eelnevad või vanad instrumendid, mida oleme kasutanud viimased kuuskümmend aastat, on küsimuse all. ma ei ütle, et nad peavad ära kaduma või on absoluutselt ebavajalikud, kuid nad näitavad oma piire. näeme selgelt, et erinevad alliansid on küsimärgi all, kui meie põhiline liitlane NATO-s USA Äh, käitub niivõrd äh, jaburalt, nagu ta seda praegu teeb oma praeguse presidendi juhtimise all, me ei saa seda allianssi, selle alliansile enam loota, kui me näeme, et äh, NATO-s osaleb ka Türgi, NATO liige on ka Türgi president Erdogani juhtimise all, me ei saa enam öelda, et NATO on, on väärtustele põhinev organisatsioon, me ei saa seda öelda, kui seal osaleb härra Erdogan. niisiis peame eurooplased individuaalselt ja kollektiivselt äh, äh, vähendama oma sõltuvust teistest, ei ole ettekujutatav, et äh, selliste julgeolekuprobleemidega nagu need, millega me kokku puutume, me ei saa tegutseda oma, mm, sellepärast et meie liitlased seda ei soovi. oleme endiselt liialt suured sõltuvus Ehm, sõltuvuses partneritest, kes ei soovi, et me nii aktiivselt tegutseks oma lõunapiiridel. Ehm, strateegiline autonoomia ei tähenda täielikku sõltuvust, see pole vastastikust sõltuvust, see ei ole reaalne, vaid see peab tähendama eh, autonoomset eh, võimet olukorda hinnata ja järeldusi teha ning eh, autonoomselt sekkuda see on äärmiselt ambitsioonikas, seda pole antud hetkel olemas, kuid äh, samas on see ambitsioon, mis Euroopa Liidul peaks olemas olema. pean juures, äh, siinjuures silmas äh, liikmesriike individuaalselt ja kollektiivselt ning see oleks äh, üldjoontes äh, siis, äh, mida ma soovin saavutada raportiga, räägin uutest instrumentidest, mis on olemas kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast peale, mida pole aktiveeritud, näiteks alaline struktureeritud koostöö, mis on kahtlemata väga kasulikud vahendid ning mis on äärmiselt huvitavad, sest nad näitavad, et Euroopa institutsioonid on üle astunud seni eksisteerinud tabudest, näiteks et komisjon ei saanud kaitseküsimustesse raha süstida, kuid alaline struktureeritud koostöö oli teoorias olemas, keegi ei soovinud seda aga käivitada, nüüd on aga need käivitunud ning selle üle võib heameelt tunda meie äh, raport äh, loomulikult äh, on, saab kindlasti palju kriitikat, kuid seda saab parandada, mina jään oma suhtumises ettevaatlikuks, alaline struktureeritud koostöö, see hõlmab neljakümmet seitset erinevat projekti kahekümne seitsme liikmesriigi vahele. ma ei tea, kas sellega on võimalik eh, mõne riigi puhul kaugemale minna, eks seda näeb, aga eh, igatahes Euroopa Kaitsekulutuste Fond on endiselt olemas, aga virtuaalselt eh, on olemas mingisuguseid eh, eelarvevahendeid, mis sellele mõeldud eh, on, on väga palju kohustusi endale võetud, kuid samas ei ole me veel nii kaugel, et me seda fondi saaks kasutada ning kõige keerulisemad ongi detailid, ehk siis selles, kuidas seda instrumenti kasutada, käivitada, on mm, keeruline küsimus, me peame olema väga tähelepanelikud, Euroopa Parlament loodetavasti mängib oma rolli ning lõpetuseks ütlen, et äh, ka parlamendi äh, liialt vähest kontrolli. meie parlament peab loomulikult oma rolli mängima, kuid ma arvan, et me ei tohiks ka kaitseküsimusi unustada. Äh, arvan, et otsuseid tuleb langetada liikmesriikide tasandil ma loomulikult ei ole selle vastu, et parlament äh, äh, käiks äh, harimas ja õpetamas, kuid meil pole õiguslikke vahendeid selleks, et mõjutada otsuse langetust, mis jäävad toimima liikmesriikide tasandil, me võime seda soovima. mina olen aga realist, ma eelistaksin säilitada olemasolevaid eesmärke ja kohustusi, enne kui me ja et me hakkaks neid korralikult kasutama, enne kui me endale uusi eesmärke ja utoopiaid püstitame. ning Äh, arvan, et kaitseküsimustes loomulikult äh, parlamendi dimensiooni oleks äh, vaja lisada ning peame loomulikult kontrolli küsimustele mõtlema missioonide ja operatsioonide osas, mis toimuvad Euroopa Liidu egiidi all. ning selles osas on meil oluline roll mängida, peame olema aktiivsemad ning on loomulikult olemas ka operatsioone liikmesriikide tasandil, mis käivad liikmesriigi giidi all, ma arvan, et oleks liialt pretensioonikaks, kui me sooviks seda kuidagi kontrollida, kuigi võime sellest loomulikult rääkida, aitäh. suur aitäh, tahan kõigepealt sõna äh, variraportööridele, kõigepealt eh, saab sõna SND nimel härra Rakovitš. Thank you very much uh,. The... suur tänu, head kolleegid. kõigepealt variraportöörina tahaksin ma tunnustada härra Danjoni suurepärase töö eest ja panuse eest raportöörina. tegemist oli väga detailse ja kõigehõlmava raportiga. teisest küljest aga kahetsen ma, et nõukogu ei ole oma Äh, kohustusest kinni pidanud ja saatnud õigeaegselt julgeoleku kaitsepoliitika aastaaruannet omalt poolt, saime kaks mm, päeva vaid tagasi selle. ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika ja minu arust sügavam integratsioon äh, looks võimaluse, et Euroopa Liit mängiks üleilmselt äh, olulisemat rolli nendest küsimustest. seetõttu äh, tahaksime ka, et äh, kvalifitseeritud hääleenamuse kasutamise juurde liigutakse nõukogu poolt, kui me tahame, et julgeoleku- ja kaitsepoliitika oleks Euroopa Liidus tõhus. pikemas perspektiivis toetan ma ka ühtse Euroopa armee loomise mõtet. ja ma tean palju on kolleege siingi äh, saalis, kes sellele mõttele vastu seisavad. Äh, Krimmi poolsaare äh, illegaalne annekteerimine Venemaa poolt mõistetakse siin hukka ning toetatakse Ukraina territoriaalset terviklikkust sihitud, piiratud sanktsioonid ja võimalused oleks õige valik, aga süütuid neid ei tohiks puudutada. ja need peaks olema ÜRO harta ja meie julgeoleku kaitsepoliitikaga kooskõlas. mitmepoolsed läbirääkimised peaksid ka algama äh, tuumarelva äh, küsimustes ning hübriid äh, ohtudega tuleb samuti tegeleda. siin rõhutatakse ka naiste rolli missioonidel ja läbirääkimistel ning lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, tunnustame viimase viie aasta äh, edusamme äh, ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika tugevdamises ning loodetavasti see progress äh, jätkub samas suunas, aitäh! näen, et Urmas Paeti pole kohal, annan nüüd sõna roheliste nimel proua Neumannile. Thank you Ähm, aitäh! Äh, suur aitäh teile ja aitäh, härra Donjon, ütleksin väga äh, kõikehõlmava äh, aru, raporti eest äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamisel. tegelikult on väga palju neid aspekte, mida me teiega jagame, eriti just kuna te olete väga põhjalikult analüüsinud praeguseid julgeoleku ja kaitsepoliitika missioone, samuti selle tagamise mehhanisme ja et me peame äh, paremini äh, toestatud Euroopa Liidu julgeolekukaitsepoliitikani jõudma. aga ilmselt ei ole üllatunud, et me oleme teinud mitmeid muudatusettepanekuid ja tahaksin rõhutada siin nelja valdkonda, kuhu need on suunatud. Teie ise olete pikalt äh, rääkinud sellest, milline on strateegilise autonoomia kontseptsioon, aga ma peaksin ütlema, et meie äh, ei ole väga kindlad, kas see peaks olema eesmärk või üks võimalusi ja vahendeid, kuidas äh, toetada Euroopa äh, ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja meie muudatusettepanekud lähevadki selles suunas, et meie vastus peaks olema väärtustepõhine ning äh, tõhus ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning niimoodi oleks tegemist ka usaldusväärse ja ähm, tõhusa tegutsejaga äh, julgeolekuarhitektuuris maailmas äh, Euroopa Liidu näol siis. ja äh, üks võimalus selle eesmärgi saavutamiseks oleks tõhusamalt tegutseda, ka, ka üksteise tugevdamine ja multilateralismi baasil lähenemine oleks teine võimalus selle eesmärgini jõuda edasi, ma kujutan ette, et umbes üheksakümmend protsenti teie tekstist keskendub äh, sõjalistele struktuuridele ja, ja ka äh, sõjatööstusele. Äh, aga mina ütleksin tegelikult, et meie lähenemise peamine tuum on just integreeritus ja sellepärast võiksime me tugevdama, tugevdada siin, kuidas me näeksime ja tugevdaksime just äh, Äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviilmissioone, võtkem arvesse palun, et kui me äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika äh, raamistikus tegutseme, siis peamiselt on need tsiviilmissioonid ja nendel peaks olema ka tugevam võimestatus ning neid peaks ka jälgima paremini. kolmas aspekt, mida tahtsin esile tuua, puudutab seda, millist mõju julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonid omavad ning kuidas meie äh, parlamendina suura, suudame äh, kontrollida ja tagada demokraatliku kontrolli selles osas, mida välismaal tegelikult tehakse. ma arvan, et kõik need inimesed, kes on seotud äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika missioonidega, tahavad tegelikult sihtriigis parandada olukorda ja mõned isegi riskivad oma eludega selle tõttu. ja see tuleb kindlasti ära öelda ja tunnustada. kui me aga vaatame äh, millist mõju julgeoleku kaitsepoliitika missioonid äh, on äh, avaldanud, siis peab ütlema, et äh, vahel tehakse meie missioonide juhtide poolt koostööd nendega, kes on ka just rahvusvahelist sõjaõigust rikkunud või on rikkunud inimõigusi. ma kindlasti ei räägi julgeoleku ja kaitsepoliitika missioonide vastu, ei, minu arust on need väga olulised, aga oluline on see, et meie parlamendis ja teised oleksime äh, hoopis äh, rohkem tegemas demokraatliku kontrolli äh, ja analüüsiga. Iraagi missiooni osas me praegu just teeme pra-, oma ülevaadet, mida see missioon peaks saavutama ja kuidas see on läbi viidud. ja kohe lõpetan. Te rääkisite siin ka just teadus- ja arendustegevuse kaitse vallas suuremast koostööst peaksime tagama selle, et meil oleks Euroopa kontrolli ja äh, analüüsi, mis puudutab äh, relvi, äh, mis on ostetud Euroopa rahastamismehhanismide eest. selles suunas tahame teha omad muudatusettepanekud ja kujutan ette, et meie töö tulemuseks on kõikehõlmav raport, mis toetab ühtlasi ka ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ning kõiki selle elemente Euroopa Liidus. kallid kolleegid, palun rääkige pisut lühemalt sest teised kolleegid soovivad ju samuti sõna võtta. ning äh, teil on ju täiesti piisavalt aega selleks, et muudatusettepanekuid esitada. järgmisena saab sõna ID esindaja. suur aitäh, proua juhataja. ma tänan Arnaud Danjani tehtud töö eest. ma kuulasin äh, tema sissejuhatust, mis äh, meenutas Euroopa Parlamendi piiratud rolli kaitseküsimustes eh, ja vajadusest ehm, eh, aluslepingutest kinni pidada, eh, kuid samas on väga raske kompromissile jõuda selle raporti osas, sest selge on see, et soovitatakse, soovitakse välja töötada Euroopa kaitsepoliitika ehm, ning äh, mõeldes, milline on Euroopa äh, strateegiline roll, te räägite äh, äh, praktiliselt kohustuslikust koostööst NATO-ga. see tähendab siis seda, et see kaitse küsimustes oleme siis rakendatud ameeriklaste vankri taha, mis oleks nagu olulisem kui meie Eh, ning räägite ka Lissaboni leppest, Lissaboni leppe eh, poolt ette nähtud instrumentidest, eh, mille eesmärgiks on tõhususe suurendamine ning teie raport mm, tähendaks siis seda, et Euroopa pädevustest astutakse üle ning nõuab äh, kvalifitseeritud häälte äh, äh, häälte enamust. ma hindasin erinevate missioonide analüüsi, ma leian, et kahetsusväärne on see, et Sofia missiooni eesmärgiks on illegaalsete immigrantide tagasaatmist nende päritoluriikidesse, mis puudutab tööstust, siis ma olin mures, kui te rääkisite Euroopa kaitsetööstuse tehnoloogilist ja innovaatilist arengut. see tähendab, et nende autonoomia väheneks, sest praegusel hetkel on kaitseküsimustes ette nähtud riikidevaheline koostöö ning rääkisite ka rahulolevalt Euroopa Kaitsefondi kolmeteist eh, miljardi sest toetusest on ehm, väga eh, positiivne, aga te võite ise arvata, kuidas sellesse suhtub kaitsetööstus, arvame, et eh, tuleb keskenduda Euroopa valdkonnale ning sest kaitseküsimused äh, Eh, on valitsusvahelise koostöö ja mitte Euroopa Liidu valdkonnas. härra Van Orden uh,. Merci, madam president um,. Well, this is a very aitäh! see on väga põhjalik uh, aruanne ja ma kolleegilt vähemalt ei eeldakski, aga ma absoluutselt ei ole nõus nende eeldustega, millele see tugineb. jutt on strateegilisest autonoomiast see väide, et Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika peaks olema ainult Euroopa kätes ja kui Euroopa soovib saavutada oma riigi eesmärke, peab olema ka vastav sõjaline võimekus. jah, see on loogiline, aga ma ei ole nõus selle eesmärgiga. ma arvan, et soovitakse teadlikult suurendada lõhet eurooplaste ja ameeriklaste vahel, mis äh, on ainult meie potentsiaalsete vaenlaste huvides ning meil saab olla strateegiline autonoomia, kui olukord ei muutu liiga keerukaks. ja siis kohe pöördutaks vajadusel Ameerika Ühendriikide poole abi saamiseks, seega ma ei suuda ette kujutada sellist olukorda, kus Euroopa riigid osaleksid sõjalistes operatsioonides, aga neid ei toetaks NATO liitlased. jah, ma kujutan ette selliseid väiksemaid terrorismivastaseid missioone, aga mitte suuri sõjalisi operatsioone. ja see tundub olevat äh, selle aruande eesmärk või ambitsioon ja ma arvan, et äh, tuleks tugineda siin David McAllisteri raportile, kus öeldakse, et Euroopa Liit peaks tegelema ikkagi konflikti ennetuse ja humanitaarabiga ja nendes valdkondades minu arvates Euroopa Liit pakub äh, väärtust, täiendavat väärtust, lisaväärtust NATO-le, mitte me ei peaks looma sõjalisi struktuure mis justkui konkureeriks või pigem ohustaks seda NATO lähenemisviisi, aitäh. Merci uh,, Mikk Welles pour uh, la GUE. Mikk Welles euh, GUE nimel. aitäh. ma pean ütlema, et ma olen raportis pettunud, teeme ka muudatusettepanekuid minu arvates on see nagu mingi tänapäeva kolonialismi käsiraamat siin ei käsitleta üldse ÜRO harta artiklit kaks neli, mis puudutab äh, sõjalise jõu piiramist suveräänse riigi suhtes. siin justkui soovitakse meie niinimetatud huvisid äh, kaitsta, me räägime siin ju loodusvaradest ning korduvalt viidatakse põgenikele kui julgeolekuohule ning kordagi ei tooda välja Euroopa Liidu rolli teatud riikide destabiliseerimisel, näiteks kas me ei ole põhjuseks Süüria kodusõjas või selles olukorras, mis valitseb praegu Liibüas, me oleme müünud relvi iga-aastaselt äh, brutaalsetele režiimidele ja see aruanne läheb lihtsalt ka terve mõistusega vastuollu, soovitakse suuremaid kahjusid. minu arvates on selle aruande taga justkui sõjatööstus ning soovitakse järjest kallimaid relvi, et varastada loodusvarasid vaesematelt, kuigi see on ka kliimale hukatuslik, põhjustab liigseid kannatusi ning inimelu ei väärtustata ja sarnaselt eelkõnelejale tahaksin ka öelda, et David McAllisteri punkt, mis puudutab meie prioriteete, siis jah, me peaksime tegelema konflikti ennetusega, mitte toetama sõjatööstust, aitäh. Merci. Alors, j'ai... Euh, aitäh. sõnasoovijaid on väga palju, kahjuks ma kõigile ei saa sõna anda, sest äh, järgmine päevakorrapunkt äh, oleks pidanud juba algama. niisiis äh, mõned minutid veel, neli sõnasoovijat saavad rääkida ja ma palun, et te piirduks ühe minutiga. tänan neid selle eest juba ette. kõigepealt saab sõna Mihhail Kaaler ähm aitäh Su, suur tänu ka Arnoole selle väga hästi ettevalmistatud raporti eest. ma arvan, et äh, väga huvitav on vaadata seda lõhet, mis siin on praegu tsiviil ja militaarmissioonide vahel järgnevate kuude jooksul. loodame, et me saame täpselt paika, mida see strateegiline autonoomia ikkagi tähendab ning see aitab ka täpsustada meie kaitsepoliitikat ja kaitsesektori rolli, kui me räägime PESCO-st, siis kutsume üles ka nõukogus edasi töötama. koostöö võib olla väga positiivne, see on väga kasulik äh, läbirääkimiste käigus. kui tegemist on kolmandate riikidega, siis tuleb paika panna teatud kriteeriumid, teatud tingimused. me soovime näha ka vastastikust mõju, mis puudutab nüüd võimalusi Euroopa kaitsetööstusel Ameerika Ühendriikide turule sisenemist. me tahame, et meil on ka kaitsevaldkonnas ühisturg. ma arvan, et see on mõistlik ma arvan, et kui me vaatame Euroopa Liidu kaitsetööstuse olukorda, siis see peab olema konkurentsivõimelisem, kui me soovime globaalsel turul konkureerida, aitäh. Merci, monsieur Schuster. härra Schuster, palun. Ähm, suur tänu, proua esinaine, ma arvan, et see aruanne on väga huvitav, aga see strateegiline autonoomia Euroopas on tähtis küsimus, aga me peame ikkagi ka selgitama, mida see täpselt tähendab. raport on praegu väga lahtine selles osas, milline on meie suhe NATO-ga või milline see peaks olema, milline on meie suhe ÜRO-ga, kas me operatsioone saame ellu viia ka iseseisvalt või ainult ÜRO Euroopa Liidu mandaadi all tsiviil- ja militaarkonfliktide lahendamine. kas meil on vaja rohkem kulutada kaitsele? kui me tahame koostööd teha, siis me justkui võiksime miljone säästa, seega ma ei saa aru, miks me peame üha rohkem ja rohkem kulutama. ma arvan, et see on üsna vastuoluline punkt siin Merci, madame Kalniete. proua Kalniete, palun. Merci, madame la president. suur tänu, proua juhataja. ma äh, käsitlen peamiselt seda ma tahaksin käsitleda seda kaitse-eelarvete osakaalu viissada üheksakümmend miljonit, nüüd kolmteist miljardit uues finantsraamistikus. see on kahekümne kahekordne kasv võrreldes seda seitsme, võrreldes varasema seitsmeaastase tsükliga. ja minul tekib järgmine küsimus, kas meil on suutlikkus ära kasutada see suurenenud summa? ja ma arvan, et Äh, seda raha tuleks kasutada väga tõhusalt teadustegevuseks ka kaitsevaldkonnas. kõikide uute Euroopa Liidu algatuste puhul selles valdkonnas, mis on seotud ka suurenenud kulutustega, siin tuleb ka selged tingimused paika panna, mida praegu veel ei ole. toon mõned näited tõhus planeerimisprotsess, liikmesriikide osalus, tegelike vajaduste hindamine ning ka järelevalve raamistik, aruandluskohustused. ning härra Keta viimasena. suur aitäh loomulikult äh, ma sooviksin ühineda tänusõnadega raportöörile, seda võib ka Renew nimel öelda eh, ning eh, teiseks tahaksin meile meenutada, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, kulutavad sõjalistele kulutustele kolm korda rohkem kui Vene Föderatsioon eh, ning tulemused on eh, katastroofilised. ning eh, see lihtne võrdlus tähendab seda, et peame oma tegevuses olema tõhusamad ja paremini koordineeritud. kolmas punkt kui meile öeldakse mõningate kolleegide poolt, et eh, me ei saa ilma NATO-ta midagi teha, eh, jah, kallid sõbrad, eh, just sellepärast ongi asi dramaatiline, sest Ameerika Ühendriikide president ning Ameerika Ühendriigid ka ilma presidendita on seadnud äh, juba mitu aastat kahtluse alla seadnud äh, Atlandi ülese alliansi toimivuse. kui me ilma NATO-ta midagi teha ei saa, kui meil ei ole äh, ühiskaitsepoliitikat, siis meil ei ole üldse kaitset. ning neljandaks ma saan suurepäraselt aru sellest äh, kuidas ta oma tegevuses ennast äh, piiras, kuid äh, samas ma ei saa eriti aru sellest, mida ta meile suuliselt praegu ütles. Äh, ma ei saa, tea, kas ma sain tast õigesti või valesti aru, ma loodan, et valesti, kui ta ütles, et me ei peaks väljendama oma soove või Eh, lootusi kaitsepoliitika osas, sest see ei ole meie pädevuses, tõepoolest, eh, see ei ole, eh, meil ei ole eelarve pädevusest selles osas, kuid rääkida oma ettepanekutest ja soovidest, jah, kallis Arnaud Danjean, see on absoluutselt meie pädevuses, see on isegi meie kohustus, aitäh! ja merci à tous! aitäh kõigile! annan sõna väga lühikeseks ajaks Arno Danžanile suur aitäh lühidalt, sest muudatusettepanekud äh, on selleks, et igaühe arvamusi arutada, räägime neist kaheksateistkümnendal novembril, suur aitäh teie sõnavõttude eest, erilisi üllatusi ei olnud. Äh, tahaks kahe-kolme äh, punkti juurde tagasi tulla, kõigepealt härra Geta Te ei saanud minust valesti aru, ma arvan, et me suudame teineteist mõista. loomulikult äh, saame ettepanekuid teha, loomulikult peame oma ambitsioone väljendama, kuid mina tahtsin öelda seda, eh, ja teie, kuna te olete uus saadik, siis võib-olla te ei ole selle teemaga nii tuttav. Eh, tihtipeale on tegemist eh, ettepanekutega, mis olid niivõrd vastuolus meie tegelike pädevuste ja võimalustega, et tegemist oli lihtsalt äh, unistuste väljastamis, väljendamisega ning need ei ole tegelikult kuidagi toonud mingisugust kasu meie institutsioonidele või liikmesriikidele ega kaitsetööstusele ning tihtipeale on tegemist niivõrd ekstravagantsete ettepanekutega, et äh, tegelikult kogu äh, raport muutuks täielikult mõttetuks ehk siis eh, kui me tahame oma tegevuses olla usaldusväärsed, eh, siis eh, selliseid ettepanekuid ei ole mõtet teha, kuigi loomulikult äh, olen valmis kõiki ära kuulama, kes oma ettepanekutega esinevad ning üks punkt veel, paljud äh, sõnavõtjad äh, rohkem või vähem tigedalt rääkisid ÜRO hartast, aga tegelikult see ei tule isegi küsimuse alla sest ÜRO harta sellest peab kinni pidama ning Euroopa Liidu kaitse- ja julgeolekupoliitika on täielikult kooskõlas selle hartaga, me ei näe ette mitte mingisugust sõjalist tegevust ilma ÜRO heakskiiduta ning äh, me ei hakka äh, sellest äh, nüüd, selle peale nüüd hirmsat vahtu ajama, sest see on kõik aluslepingutes olemas. ning veel viimane punkt, sest see arutelu on lõpetu. NATO näen, et äh, kokkuvõttes ühest küljeks äh, äh, selle üle, et mind kritiseeritakse nii selle üle, et ma NATO-t piisavalt ei kiida, kui ka selle üle, et ma NATO-t piisavalt ei laida. kuid tegelikult on olukord väga lihtne. kakskümmend kaks Euroopa liikmesriiki on NATO liikmed ning Euroopa aluslepingutes öeldakse, et tuleb välja töötada kaitsepoliitika, mis ei Eh, tohi ähm, samas tekitada probleeme meie teistele kohustustele ja äh, kollektiivkaitse kohustusele. ma ei tea ainsatki äh, võimalust, äh, mis oleks parem kui NATO koostöö meie kaitseküsimuste arendamiseks, kuid see ei tohi olla vastuolus meie tegevusega Euroopa lõunapiiril või Aafrikas, sest näeme, et NATO seal ei tegutse. niisiis Euroopa roll, liikmesriikide roll eh, on leida vastastik, eh, vastastikune täienduvus. ma sooviks eh, seega öelda, et ma sooviks, et meie ole, meie kaitseküsimused oleks rakendatud, rakendatud NATO äkke taha, see ei ole loogiline, peame olema pragmaatilised ning seda üritasin ka olla äh, oma raportis nüüd äh, tsiviil- ja militaaroperatsioonid, loomulikult ma näen, et äh, seda raportit võib pidada liialt militaarseks, ma arvan aga, et me tegeleme praktiliselt ainult tsiviilküsimustega ning see ei ole kuidagi vastuolus Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitikaga ning meie Ehm, eh, meie vastutavad töötajad tegelevad praktiliselt kaitse ja arengu küsimustega, peame mõtlema selle peale, mida teha paremini sõjalistes küsimustes. tõesti, viimane sõna, ma vannun, härra Riviere ehm, läks ära juba eh, ning eh, nüüd see Euroopa kaitsetööstuse kommunitariseerimine, no räägime nüüd tõsiselt, kolmteist miljardit eurot, mis süstitakse seitsme aasta vältel Euroopa kaitsetööstusesse ehk siis pisut rohkem kui kaks miljardit aastas. ja see peaks kaasa tooma Euroopa kaitsetööstuse kommunati-, kommunitariseerimise, no see on ju naeruväärne. see on lihtsalt pisikene lisand, et arendada puuduvate tehnoloogiate väljaarendamist, et me oleks vähem äh, sõltuvas. ma ei ole aru saanud äh, sellest, et äh, me sõltuks veelgi, et te soovite, et me soovitaks veelgi enam Ameerika Ühendriikidest. meil on vaja lihtsalt äh, väike toetus, igatahes see ei muuda komisjoni, meid komisjoni kontrolli aluseks. suur aitäh, meil on kindlasti võimalik seda arutelu jätkata Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksas november kaksteist null null. arutatakse muudatusettepanekuid kaheksateistkümnendal novembril ning variraportööri arutavad seda asja kahekümne viiendat novembrit ning arutame äh, seda küsimust äh, jaanuaris Strasbourgis. suur aitäh meie kolleegile kannatlikkuse eest ning annan talle nüüd võimaluse meie koosolekut edasi juhatada. Uh, aitäh!